palun! ma tänan mul on protseduuriline küsimus see on äh, artikkel üksteist kolmas osa millele ma tuginen möödunud aastal esimeste konverents äh, määras härra guy verhofstadti Euroopa Parlamendi esindajaks Brexiti läbirääkimistel, aga härra Verhofstadt lisaks sellele öö, öö, omab nelja kõrvaltöökohta ja viis tuhat eurot saab kuus kolmelt ja ühelt töökohalt kümme tuhat eurot ja rohkem kuus. härra Verhofstadt loomulikult on väga väärikas meesterahvas ja aumees e, ja õigluse eest seisja aga kuidas selline väärikas mees nagu härra Verhofstadt äh, saab täita kõiki oma ülesandeid oma neljas välistöökohas ja olla samal ajal ka Euroopa Liidu Parlamendi Brexiti läbirääkija. ma arvan, et see tuleks ikkagi äh, ümber vaadata. mr president after. härra president pärast seda kui briti parlament eile õhtul võttis vastu akti brexiti kohta artikkel viiskümmend käivitatakse kuu lõpuks ja te peaksite üles kutsuma Brexiti pooldajaid siin kojas eh, loobuma oma liidripositsioonidest härra Farage, kes tahab hävitada Euroopa Liitu, saab kakssada kuuskümmend toetust aastas, ilma et ta töötaks siin kojas ja komisjonides. kui ta tõesti oma veendumuste kohaselt peaks äh, tegutsema, siis ta ei tohiks kasutada nende privileege, kes jäävad Euroopa Liitu suur tänu soovituste ees sellel istungil brexitist me ei räägi sellest toimuvad pikad olulised arutelud ja lähme nüüd tänase töö juurde proua Korratsa Pirt, palun. Like ask... ma palun, et asepresident Timmermans ütleks, et kas vastutava siseturu voliniku Jankovska või volinik Kataini puudumine täna hommikul, kui me arutasime tulirelvade direktiivi, oli meelega ja siseasjade volinik saadeti kohale samas siseturu küsimusi e, arutama jah, asi ei ole terrorismivastases võitluses, meil on eh, mi-, liikumisvabaduse miinimumreeglid siseturul selleks, miks te ei tule meid kuulama ja miks on nii raske teile selgeks teha, mida see direktiiv tegelikult endast kujutab? proua Anna Gomes, härra president tragöödia leidis aset kaks päeva tagasi Etioopias kuuskümmend inimest, enamasti naised ja lapsed olid need, kes kaotasid oma elu ja seda maa lihkes kui tamm lagunes, aga see riik saab Euroopa Liidust niivõrd palju rahalisi vahendeid. väljendagem oma solidaarsust Euro-, Etioopia rahvaga ja nõudkem, et komisjon uurib milline äh, väärhaldamine toimub Etioopias, äh, milline surve seal valitseb, inimesed on diktaatori meelevalvas, see on täiesti ebademokraatlik ühiskond. ma olen otsustanud kehtestada sanktsiooni härra Korvin Mikkele nende märkuste eest. Nende märkuste eest, mis ta tegi naiste kohta täiskogu istungi ajal esimesel märtsil kaks tuhat seitseteist, kui me arutasime eh, naiste ja meeste palga vahet ja juhtis arutelu asepresident Gebhard. ma leian, et need märkused kujutavad endast põhimõtete rikkumist, põhimõtted, mis on meil kirjas artiklis üksteist meie kodukorras. ja seetõttu vastavuses artikliga sada kuuskümmend kuus Äh, meie kodukorras ja võtnud teadmiseks kirjalikud märkused, et härra Korvin Mikke, mis härra Korvin Mikke on esitanud, olen ma otsustanud kehtestada järgmise karistused. esiteks, ta jääb ilma äh, oma õigusest saada äh, päevaraha kolmekümne päeva jooksul. täiendavalt ilma et see kitsendaks õigust hääletada täiskogul. peatatakse ajutiselt osalemine kõikides parlamendi toimingutes kümneks päevaks alates tänasest. ja edasi härra Korvin Mikke ei tohi esindada parlamenti ühelgi parlamendivahelises delegatsioonis, parlamentidevahelisel konverentsil või Eh, institutsioonide vahelistel foorumidel ühe aasta jooksul alates tänasest päevast. sellest otsustusest on ka vastavad saadikud teavitatud. ja nüüd lähme hääletuste juurde. nüüd lähme hääletuse juurde kõigepealt julie girlingi raport hobuslaste vastutustundlik omamine.